So we go directly on item number six, and that is the vote about gender aspects of the European Framework of National Roma Inclusion Strategy. I first would like to ask if the, the rapporteur, would you want, want to take the floor? Thank you very much, Mr Chair, I will be very suur tänu, esimees, teen lühidalt. sest äh, meil on pärastlõunal veel palju tööd ees. tahtsin äh, tänada äh, variraportööri ja kõiki kolleege, kes on aidanud kaasa selle teksti loomisele meil olid siin kompromiss, muudatusettepanekud, äh, kompromissidele jõudmine oli üsna lihtne ja võtsin arvesse kõiki teie ideid, tänan Edith Baurit, kes oli ähm, tööhõivekomisjoni äh, arvamuse koostaja ning mis asja, siin on mingid kordused tekstis hääletusel. Remark uh, to make sure